Colleagues, I would like to suggest that we start the meeting. alustagem koosolekuga, sest päevakord on pikk. kõigepealt päevakorrapunkt number kaheksa. siinkohal sooviksin tervitada Luc van den Brandet, regioonide komit-, komitee presidenti, ta on siin juba mitmendat korda ja tere tulemast! ta ka tutvustab meile olulist uuringut, mis äh, seal läbi viidi, ehk siis mitmetasemeline valitsus. see on, see teema on ka meie jaoks väga oluline ja seetõttu on väga meeldiv, et te tulite seda siia tutvustama, palun. suur tänu, armas Danuta, armsad saadikud, daamid ja härrad Äh, mul on tõesti hea meel teie komisjonis rääkida ja ma olin valmis loomulikult teie küllakutset vastu võtma, tutvustamaks mõningaid punkte meie komitee valgest raamatust. nagu te teate, jõustus nüüd Lissaboni leping kaheksa aastat pärast äh, protsessi algust, äh, parandamaks institutsioonide vahelist tasakaalu. ja tõesti, nüüd see tasakaal ka paraneb, rohkem pädevusi, kaasa arvatud eelarvepädevus, on antud parlamendile ja see suurendab Euroopa Liidu poliitilist mõõdet. loodetavasti algab nüüd meil stabiilsem faas ja meil on nüüd tarvis ära kasutada täielikku potentsiaali, tugevdamaks Euroopa Liidu tegevust. ja meie kõige tähtsam roll on nüüd äh, paika panna vahendid, kuidas ellu rakendada seda aluslepingut. me arvame, et see mitmeleveline, mitmetasemeline valitsus on üks oluline äh, samm mida olulisem Euroopa ähm, oma kodanike igapäevaelule on läbi oma õigusloomelise tegevuse ja mõju äh, siseriiklikele poliitikatele. seda äh, rohkem see äh, hoolib ka kodanike muredest. juba kuid tänu öö, majanduskriisile on seda mitmetasandilist juhtimist arutatud. ka regikomisjonis. eelmisel aastal alustasime me selle valge raamatu koostamist ja siis just hakkasid ilmnema esimesed märgid kriisist täiesti õigustatult äh, hakkasime me mõtlema ka selle algatuse põhjuste üle. üleilmastumine äh, lisab veel tähtsust mitmetasandisele ta,, tasandilisele juhtimisele, sest poliitikud peavad tõesti tegelema äh, koordineeritult regionaalsete ja kohalike omavalitsuste tegevus on otsustava tähtsusega, kui me räägime praegustest ja tulevastest meedetest ja reformidest, mis määravad ära järgmise äh, kümnendi Euroopa Liidu tegevuse. Äh, mitmetasandilist juhtimist on tarvis mõista ka üleilmastumise kontekstis, sest see puudutab kõiki poliitika tegemise tasemeid. siin tuuakse välja erinevused kohaliku ja rahvusvahelise poliitika vahel ja tuuakse välja ka vajadus tugevdada Euroopat ja integratsiooniprotsessi kui me rakendame ühist strateegiat, nagu näiteks innovaatika või kliima ja kliimamuutuse või majanduskasvu ja töökohtade strateegia, siis kõik osapooled, nii avaliku kui erasektori omad, peavad andma oma panuse demokraatlikus ühiskonnas. mitmetasandiline juhtimine tagab funktsionaalsema koostöö me ei räägi siin uuest ins-, institutsionaalsest arutelust. ma arvan, et paljud inimesed on kannatanud viimase kaheksa-aastase Lissaboni lepingu protsessi jooksul. niisiis, me ei räägi siin uuest institutsionaalsest arutelust, vaid funktsionaalsest koostööst, mis tagab vajaliku paindlikkuse, saavutamaks ühiseid eesmärke ja see võimaldab ka välja arendada dünaamilisema poliitika tegemise Euroopa Liidus läbi koostöö kõikide valitsustasemete vahel, kuhu on kaasatud nii sotsiaalpartnerid kui kohalikud omavalitsused läbi vertikaalse ja horisontaalse koostöö. mitmetasandiline juhtimine on seotud pädevuste jagamisega, mitte eristamisega. ning see äh, aitab kaasa Euroopa Liidu põhimõtteliste eesmärkide täitmisele. see tugevdab ka ühenduse tegevust valdkondades, mis on meie kodanikele väga südamelähedased. valge raamatu soovitused üritavad äh, ühe, ühildada meie ühenduse eesmärke mitmekesisema ja sujuvama juhtimisega läbi valitud esindajate tegevuse, kui me räägime siin ühenduse poliitikate ellurakendamisest. ka teie komisjon õhutas meie tööle kaasa. Teie raport juhtimise ja partnerluse kohta rahvuslikul ja regionaalsel tasandil ütleb, et me kutsume regioonide komiteed üles parandama juhtimist nii kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel tasemel. me töötame koos ka Euroopa Komisjoniga, me ju alles eelmisel nädalal rääkisime sellest härra Barrosoga, me töötame välja ka juhiseid tulevasele komisjonile äh, tagamaks, et valge raamatuga äh, järeldustega tegeldakse edasi. meil on tarvis poliitilist port-, äh, programmi Euroopa partnerluse tugevdamiseks, mis aitaks kaasa ühenduse meetodi, äh, ühenduse meetodile, mis peab olema Euroopa tasemel juhtimise nurgakiviks. see parandab Äh, äh, Euroop-, Euroopa Liidu tõhusus ja läbipaistvus on tagatud ainult siis, kui kohalikud omavalitsused on tõelised partnerid, mitte lihtsalt vahendajad. see tähendab, et kohalikud omavalitsused tuleb kaasata kõrgel tasemel Euroopa otsuseprotsessi. me paneme ette, et iga suurem Euroopa reform peab äh, koos käima sellega, et kohalikud omavalitsused peavad andma oma hinnangu eh, selle rakenduse ellurakendamisele. me soovitame integreeritud poliitikaid parandamaks koordineeritust erinevate valitsustasemete vahel ja sektoriaalseid poliitikaid tuleb järjekindlalt ra-, ellu rakendada, parandamaks sünergiaid niisiis, suletud uste taga tegutsemine ei ole õige. me peame parandama sünergiaid. me kutsume üles kohalike omavalitsuste kaasamisele parema õigusloomeprotsessi tegevuskava. ja ka ne-, nendele tule-, nemad peavad täitma oma kohuseid Euroopa õigustiku ellurakendamisel. me soovime täielikult ära kasutada territoriaalseid mõjuhinnanguid, tagamaks, et otsuseid võetakse vastu ja rakendatakse sobivatel tasanditel, pidades silmas lähimus- ja proportsionaalsuspõhimõtteid. samuti soovitame me innovatiivseid ja partnerluspõhiseid meetodeid nagu näiteks kolmepoolsed lepingud, parandamaks territoriaalset koostööd. me peame liikuma ühest lepingust äh, teiseni ja nüüd jätkame oma emakeeles, kui tohib. Overigens mag de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon niet betekenen. Lissaboni lepingu jõustumine ei tohi tähendada seda, et nüüd arutelu lõpeb, vaid äh, meil on vaja arutelu, mis puudutaks institutsioone ja valitsemist, seda, kuidas äh, Euroopat juhitakse vaja on rääkida institutsioonilisest, institutsioonide vahelisest koostööst ja kodanike kaasamisest. Need on küsimused, mida me ei tohi järgmistel aastatel äh, tähelepanuta jätta, need on äärmiselt olulised Euroopa poliitika ja strateegia edu jaoks. see on äh, tulevase komisjoni äh, vastutusalas ja me loomulikult peame uute volinike kuulamistel ka seda teemat käsitlema, selleks, et me aru saaks, et millised äh, teg-, on tegelikult uue komisjoni eesmärgid. nii et me oleme väga tänulikud, et meid kaasatakse sellesse protsessi ja ma tänan teid selle eest meie soovitused äh, suurema kaasamise osas ei ole suunatud mitte üksnes sellele, et äh, parandada omavalitsuste äh, osalemist, vaid äh, tegemist on poliitilise panusega, mis peaks parandama institutsioonide vahelise koostöö kultuuri loomulikult on mul väga hea meel president Puuseki toetuse üle ja ma ühinen tema üleskutsega, et Euroopa mm, teemaline debatt peaks muutuma poliitilisemaks. on ju äärmiselt paradoksaalne, et äh, institutsioonid on äh, püüelnud äh, Ähm, konsensuse poole ning see on muutnud võimatuks Euroopa teemalise debati politiseerimise ja sel, see on ka põhjuseks, et miks ähm, kodanikud meie politiseeritud maailmas üldse aru ei saa, et ähm, Euroopa Liidul on äärmiselt suur roll, tegemist on väga tehnilise debatiga, aga ka poliitilise debatiga ja põhimõtteliselt on selle debati keskmes ju inimesed. see on üks Euroopa suurimatest nõrkustest. ning valitud esindajad Euroopa riiklikul ja piirkondlikul tasandil peavad leidma lahenduse. proua esinaine, austatud li liikmed, see valge raamat on regioonide komitee panus Euroopa agendasse ja järgnevate kuude jooksul paneb Euroopa Liit paika oma strateegia paljudes olulistes küsimustes, nagu demograafiline areng, ähm, võitlus vaesusega, kliimamuutused äh, seoses Kopenhaageni tipu, tippkohtumisega. kõik äh, need on teemad, mida on vaja selleks, et äh, Mm, tagada uut majanduskasvu majanduslikus ja äh, keskkonnakriisis. ja me peame muutma ka oma meetodeid Lissaboni lepingu struktuurist tulenevalt Te teate, et äh, üheksasada linnapead leppisid äh, hiljuti kokku, et aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend soovitakse saavutada kõrgemaid eesmärke kui need kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid ning tõenäoliselt Kopenhaageni tippkohtumise tulemused näitavad ära, et kui kaugele me saame minna ja kuidas me saame ühiselt sel nimel tööd teha eile regioonide komitees tegelesime me esimest korda detsentraliseeritud koostööga ja kui tegemist on kliimamuutuste teemaga, siis me, meie tegutsemine peab olema äh, usutav. meil on ka kontrolli Lissaboni strateegia kontrolliplatvorm, meil on Euromet. üleeile toimus äh, esimene ettevalmistav istung äh, Vahemere ruumi äh, <clears throat> omavalitsuste esindajate ettevalmistav istung ja meil on ka Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ning loomulikult on meil ka makroregioonid. meil on vaja ka makroregionaalseid strateegiaid ja Donau piirkonna strateegiat. meil on vaja integreeritud poliitikat, nagu see poliitika, mille poole me püüdleme Vahemere piirkonna puhul. Need on esimesed eelkäijad äh, selliste koostöömehhanismide jaoks, mida me peame välja töötama selleks, et Euroopa Liit saaks äh, oma lubadusi täita ja võtta ka vastavaid õigusakte. ja seetõttu peame tegema koostööd ka komisjoniga pärast seda, pärast pärast äh, seda, kui avalikel nõukogu, avalikest nõukogude istungitest äh, tulenevat, tulenevalt tuleb komisjoni jaoks uus mandaat, siis meie kõnelused on äh, ka osaks ähm, tarkade mm, rühma tööst ning kahekümnendal oktoobril räägiti ka Felipe Gonzalez'i ettepanekust eks me näe, kuidas kõik äh, erinevad osapooled äh, nende projektide elluviimisega tegelevad. ma arvan, et see lepingulise, et äh, leping paneb aluseks, alusega meie tulevasele koostööle ning tarkade klubi ilmselt suudab ka sellele uue aluse panna. ma tahtsin nimetada mõningaid elemente, mingeid põhielemente, mis äh, on selle valge raamatu põhialusteks ning äh, äärmiselt suure tähtsusega on tei-, see, mida teie ütlete äh, ja et ka teie kriitika kajastamist leiaks. ja ma olen näinud ka, et teie komisjon on otsustanud teha omaalgatusliku raporti detsembris, mis puudutab siis äh, häid valitsemistavasid äh, Euroopa Liidu regionaalpoliitikas. ma loodan, et meie ettepanekud annavad äh, panuse ka teie töösse ja mul on väga hea meel selle üle, sest see annab meile uue võimaluse koostööd teha ja öö, äh, omavahel läbirääkimisi pidada, aitäh! Eh, eh, suur tänu, härra president! tõepoolest, mulle tundub, et me oleme jõudmas oma arutelu teise faasi poliitilise agendaga, kus me arutame Euroopa Liidu tulevikku. ma arvan, et see Euroopa kaks tuhat kakskümmend dokument on see, millele me saame teie vastuse järgmise paari nädala jooksul tõepoolest, meie programmikavas on väga ambitsioonikad eesmärgid kirjas ja ilmselt me jagame neid eesmärke, aga meie arutelu Euroopas juhtimise üle on tõesti alles algfaasis. mulle tundub, et regioonide komitee panus, mida me ka äsja kuulsime, võib meile väga kasulikuks osutuda. see ilmselt aitab meil saavutada meie programmi ambitsioonikaid eesmärke on need eesmärgid ju ühtlasi ka regionaalpoliitika sihtideks. ja veel kord suur tänu, härra president, et sõna võtsite. ja nüüd alustame oma aruteluga. meie aeg on kahjuks piiratud, me peame kell kümme selle päevakorrapunkti arutamise lõpetama. nii et äh, kõik, kes soovivad sõna võtta, palun andke kohe märku. ja siis paneme ajakava paika. kõigepealt äh, härra Tremopoulos, palun aitäh. ma tänan härra Brandet äh, selle, tema sõnavõtu eest ning äh, Eurobaromeetri uuringu andmetele tuginedes võib väita, et suur osa Euroopa kodanikest usaldavad pigem äh, kohalikke ja piirkondlikke esindajaid ja mm, samas küsti-, samast küsitlusest ilmnes ka, et Euroopa kodanikud lähtuvad sellest, et äh, kohalikud ja piirkondlikud äh, omavalitsused ei arvesta Euroopa menetlustega et, et viiskümmend üheksa protsenti inimestest arvavad seda. ühelt poolt me näeme, et minevikus äh, alahinnati Euroopa Parlamenti. millised on meetmed, mida me võiksime vastusena pakkuda kodanikele selleks, et nad saaksid aru, et äh, nende ootustega arvestatakse, neid viiakse ellu, et äh, lisaks kõigile nendele ilusatele sõnadele, mida me kuuldavale toome, hinnatakse äh, vääriliselt ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja saadakse aru, et nad saavad oma panuse anda. härra Lambert von Lister, Nistelrooy, palun. aitäh, proua esinaine. tõsiasi, et Lükk van den Brande äh, regioonide komitee presidendina jälle meie juures on, näitab, kui oluline see arutelu on. tegemist on nüüd aastaid peetud kõneluste lõpuga, aga kui vaadata igapäevast tegutsemist, siis äh, võib konstateerida, et liikmesriikides ei, ei ole see protsess veel jõudnud. Lissaboni strateegias on liik-, äh, on äh, tõesti arvestatud ka liikmesriikide positsiooniga, vähem on arvestatud äh, piirkondade ja kohalike omavalitsustega. eile rääkisime me kliimamuutuste alasest strateegi-, strateegiast. raske on ette kujutada e, seda, et äh, selline tegevuskava tuleks Euroopa Liidult. see teema ei ole lihtsalt inimesteni veel jõudnud ning seetõttu ma sooviks äh, teilt küsida, äh, et kui seda järjekordselt ellu ei viida, siis millised variandid meil on? Need on lihtsalt tühjad sõnad, mida ikka ja jälle tehakse, kui räägitakse regioonide Euroopast. Te rääkisite, te rääkisite paktist, aga kui teie regioonide komitees näete, et äh, neid põhimõtteid jalge alla tallatakse, kas te siis ei peaks rusikaga vastu lauda lööma ja ütlema, et äh, jälle on otsustatud äh, need teemad anda riikide pädevusse? nii et neid asju tuleks muuta. kas te ei ole liiga tagasihoidlikud li- ja võib-olla tuleks järele mõelda ka selle üle, et kas äh, see territoriaalne pakt sellisel kujul, nagu ta praegu olemas on, piisav. Jan Olbrist, palun. Äh, panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, chciałbym e, zwrócić uwagę na pewien element, który jest... Ma sooviks pärast teie sõnavõttu e, rääkida ühest elemendist, mis on e, siiski suhteliselt suure riskiga seotud. ühelt poolt äh, kriisijärgsed tingimused. me ikka ja jälle kuuleme mõtteavaldusi tõhususest ja kui mõelda nendes kategooriates, siis äh, on äh, märgata seda, et üritatakse Äh, näiteks äh, menetlusi lihtsustada, mis tähendab siis detsentraliseerimist, kas ollakse selle poolt või vastu. ja ma arvan, et äh, sellistes, sellistel rasketel aegadel on vaja kiireid otsuseid. ja me peame olema sellest asjaolust teadlikud ning ka riigi tasemest allpool tuleb seda arvesse võtta ja tuleb näha, et piirkonnad suudavad kriiside aegadel tihti palju kiiremini ja tõhusamalt reageerida, aga see on üks asi tihtipeale aga ollakse populistlikum ning kui vaadata nüüd neid dokumente, mis jõuavad meieni Euroopa Komisjonist ja mis puudutavad siis uut äh, komisjoni, komisjoni, volinikukandidaate, siis äh, jääb mulje, et äh, täpselt selline seisukoht ongi prevaleeriv. nii et tegemist on seisukohaga, et teemasid tuleks vaadata sektoriaalselt, et ei peaks olema horisontaalset lähenemist ja põhimõtteliselt äh, tähendab see tsentraliseerimist. horisontaliseerimine viib ühtede tagajärgedeni ja praegu meil on äh, tegemist äh, tsentraliseerimise ohuga Mm, tuleb väga tähelepanelik olla nende sõnade osas, mida kasutatakse. mitmetasandilist juhtimist võib äh, tõlgendada ka vajadusena täpsustada pädevusi igal tasandil <clears throat> täpsemalt ning see tähendab lõpuks äh, demarkatsioonijoonte paikapanekut. Äh, igaüks tegelegu oma asjadega ja ärgu teisi segagu see võib viia ka selleni, et regioonide komitee kogu selle austuse juures, mis mul teie ees on, härra president, te olete meie sõbrad, aga see võiks viia selleni, et te lihtsalt eksisteerite, aga ei tee midagi. nii et sellel hetkel, kui mitmetasandiline juhtimine ei tähenda seda, et igaüks jääks oma liistude juurde ja ei tegeleks äh, teiste asjadega, nii see ei tohi minna. meil on vajalik koostööd, mitte lihtsalt piiride paikapanekut. nii et äh, seda, neid sõnu võib tõlgendada nii või teisiti ja me peame olema te-, teadlikud sellest. ja Lukk, palun, kas soovite vastata? ja kõigepealt härra Tremopulos, te viitasite väga õigesti Eurobaromeetrile. muuseas, see oli tegelikult esimene kord, kus Euroopa Komisjon algatas Eurobaromeetri uuringuga. see sisaldas viit küsimust, mis puudutasid kohalikku ja piirkondliku tasandi juhtimist meil võttis viiskümmend aastat aega see, et me saaksime aru, et tuleb viia läbi küsitlus, me kaasasime kakskümmend seitse tuhat Euroopa kodanikku sellesse Eurobaromeetri uuringusse ja tahtsime teada, millised on siis nende ootused, nende kogemused, nende tunded. ja väga õigesti te viitasite antagonismile umbes kuuskümmend protsenti küsitletud inimestest olid veendunud, et kohaliku ja piirkondliku tasandi ametivõimud on olulised ja et kohalikud ja piirkondliku tasandi ametivõimed ei tee seda, mida nad peavad tegema nende vastused on tegelikult veelgi üksikasjalikumad. Nad leiavad ühtlasi ka, et kohaliku tasandi ametivõimudel ei ole andnud ei piisavat pädevust, pädevust ega piisavat võimalust oma võimu teostamiseks. ja küsimus ongi selles, kuidas sellest olukorrast välja tulla ma võiksin öelda seda, et mitmetasandilise juhtimise rakendamine võiks probleemi leevendada selge on see, et inimesed seisavad silmitsi igasuguste probleemide ja väljakutsetega. just kohalikul tasandil näeme me ju selgesti rändega seonduvat, seda, millised on probleemid tööturul. ma arvan, et ilmselgelt tuleb kohaliku tasandi ametivõimude pädevust suurendada aga mulle tundub, et kohaliku tasandi poliitikud peaksid kindlasti olema oma tegevuses ka Euroopa poliitikud ja vot siin mulle tundub, et äh, kõik ei klapi veel. ja samamoodi võiksime öelda, et Euroopa poliitik peab olema ka kohaliku tasandi poliitik. selles suhtes ongi oluline ära märkida seda, et äh, me korraldasime kohalike ja piirkondlike tasandite äh, sellise kohtumise, kus arutati mitte ainult seda, mis toimub kohalikul tasandil, vaid et kohaliku tasandi poliitikud oleksid paremini teavitatud sellest, mida nad peavad tegema, et ise panustada. sageli ka tänasel päeval veel nähakse kohaliku tasandi võimu esindajaid justkui mingisuguseid allhankijaid, kes tegelevad ühe väikese piirkonnaga. inimeste arvamused olid tõesti sellised, et kohaliku tasandi juhtidele tuleb anda rohkem pädevust ja samuti tuleb kaasata rohkem kohaliku tasandi elanikkonda mis puudutab äh, erinevate tasandite vahelist suhtlemist, siis äh, ka Valges Raamatus on kirjas see, et äh, on olemas omad territoriaalsed kokkulepped. ja nendele territoriaalsetele kokkulepetele peab järgnema ka territoriaalne koostöö, kommunikatsioon kui me liigume mööda Euroopa kiirteid, siis äh, tihtipeale näeme seal silte, kus on kirjas, et suur tänu Euroopa Liidule, aitäh Euroopa Komisjonile, kes on panustanud äh, infrastruktuuri rajamisse. ja ma tahan sellega öelda seda, et me peame muutma oma suhtumist, peame saama aru, et ka meil tuleb panustada selleks, et maailma tasandil oleks, mida saavutada. Lambert van Nistelrooy teie väljendatud kriitika osas võin öelda seda, et teil on õigus. ma tahaksin rõhutada järgmist asja. Te teate, et regioonide komiteel on juba viieteist aasta pikkune, viiekümne, viieteist aasta pikkune kogemus, eelmisel aastal tähistasime Euroopa Ühenduse viiekümnendat aastapäeva proua esinaine, kuskil viiskümmend aastat tagasi oli Euroopa Parlament ju pelgalt kuue asutaja liikmesriigi esindajate koda. sellega asi piirduski ju toona ma ei taha sellele viidata kui mingisugusele vabandusele, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et me oleme oma pika praktika jooksul õppinud seda, et et äh, institutsionaalse infrastruktuuri loomine käib ikkagi samm sammu haaval. meil on veel väga pikk tee käia. me tegeleme selle saavutamiseks iga päev. me teeme seda regioonide komitees, teistes üksustes. me võitleme iga päev selle nimel, et tulla välja isolatsioonist. ma toon teile järgmise näite mulle tundub, et me peame teinekord äh, minema läbi tulest ja veest, et saavutada koostöö liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel. nii et ma tõesti tunnistan veel kord, et teie kriitika on omal kohal, härra Van Nistelrooy. mis puudutab meie võitlust kliimamuutustega, siis me oleme öelnud ka komisjoni esindajatele, et tõesti, neil on väga ambitsioonikad eesmärgid aga, aga seitsekümmend protsenti kliimamuutustest tegelikult pärineb just, just linnade piirkonnast, kus on suured ummikud äh,, väga tihe CO2 kontsentratsioon, seal on hooned tihedalt teineteise kõrvale ehitatud ja hoonetes pärineb ju kõige enam tegelikult süsinikuheitmeid ja siin tulebki anda omapoolne panus lahenduse leidmiseks, sest et meie ju oleme ka tegelikult need, kes põhjustavad seda probleemi. ma arvan, et asjakohane oleks ka erinevate projektide koos või, või kaasalgatamine ma ei taha alustada uuesti institutsionaalse aruteluga, aga mulle tundub, et Euroopa vajab sellist piirkondade juhtorganit, piirkondade senatit. selline idee on õhus olnud juba päris pikka aega piirkonna arengule pühendunud inimesed on seda meelt, et kusagil kümne-kahekümne aasta pärast meil ikkagi saab olema selline katusorganisatsioon. mulle tundub, et ka mõned Euroopa Komisjoni volinikud on varasemalt olnud ja ka praeguses koosseisus on seda meelt, et meil peab selline organisatsioon olema. me paremini paika panema selle, kuidas me jagame laiali pädevust, ülesandeid meil on kuskil seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm sellist piirkonda Euroopas, kus äh, vastavalt põhiseadusele on juba sätt paika pandud see, et, äh, et äh, kuidas pädevused jagunevad. oluline on ka mõjuhinnang, mõjuhinnang, mis annab ülevaate sellest, kas me võtame arvesse ka nende osapoolte nägemusi, kes aitavad meil eesmärke saavutada ja viimase pooleteise aasta jooksul olemegi just sellega tegelenud, vaatamata sellele, et meil on väga tõhus koostöö Euroopa Komisjoniga, on, äh, rõhutan veel kord, meil on olnud tõhus koostöö, aga sellele vaatamata oleme me mitmel korral arutanud seda, et meid tuleks kaasata juba ka poliitika arutelude eelfaasis arvesse tuleb võtta kohaliku tasandi kogemusi, teadmisi poliitikasuundade väljatöötamisel ja see on ka selline uus nüanss, mis tuleb nüüd mängu uue Lissaboni leppega regioonide komitee on saanud endale teatud formaalsed õigused tulenevalt Euroopa Ühenduste Kohtu lahenditest ja meil on tegelikult ka õigus äh, et regioonide komiteel on õigus vajadusel pöörduda Euroopa Ühenduste Kohtusse, kuigi ma loodan, et me ei pea kunagi seda õigust kasutama hakkama. me kindlasti ei kõhkle hetkekski, kui selline olukord peaks tekkima, et me näeme, et kohalikud tasandid on ohustatud ja sel puhul me tõesti võiksime ka kohtusse pöörduda aga ma loodan, et inimesed saavad aru, et oluline on tähelepanelikult jälgida seda, kuidas lähimuspõhimõtte protokoll, mis käib lepinguga kaasas, ellu rakendatakse. ma olen veendunud ka selles, et arvamuste vahetused regioonide komitee ja teie komisjoni vahel on äärmiselt tähtsad. oluline on ka mõjuhinnangu läbiviimine, seda selleks, et me ei koostaks jätkuvalt selliseid äh, toredaid dokumente, mis lõpuks jäävad kusagile seisma. me peame tagama selle, et kõike võetakse ikkagi tõsiselt ja seda just selleks, et tagada kohaliku tasandi ametivõimude tegevuse usaldusväärsus. aga kui tarvis, siis tõesti kasutame meie käsutusse antud meetmeid väga oluline on majanduskriisi taustal langetada Euroopa Liidus kiireid otsuseid. see on ka üks neid põhjuseid, miks Lissaboni lepe on nii tähtis selge on see, et kahekümne seitsme liikmesriigiga tuleb otsuste langetamise menetlus tõhusamaks muuta, et Euroopa Liit oleks ikkagi võimalik edasi juhtida ja et see toimiks. ma ei ole tegelikult kunagi öelnud, et meil peaks olema selline alternatiivne piirkondade ja linnade Euroopas, sugugi mitte, ma pole kunagi midagi sellist öelnud. et me ei taha sellist, sellist segadust luua või mingit lapiteki mustrit kujundada. kõigepealt tuleb aru saada, millised on meie ees seisvad probleemid. meil on tarvis lihtsustada menetlusi see on tegelikult väga tähtis. Strawberry rühm on koostanud raporteid selle kohta, kuidas leevendada halduskoormust kahekümne viie protsendi võrra ja sellega kaasnevad loomulikult ka igasugused positiivsed tagajärjed rahalises mõttes muuhulgas samas me ei taha, et halduskoormuse vähendamine Euroopa tasandil tähendaks seda, et halduskoormus suureneb piirkondlikul tasandil. Te ilmselt olete teadlikud sellest, et ma kirjutasin kirja Euroopa Komisjoni presidendile Euroopa Parlamenti ega regioonide komitee ei ole nõus sellega, et hakatakse taasriigistama. härra Barroso ütles, et selle teema osas mingit formaalset ettepanekut ei ole tehtud, tõesti ka meie kiri oli selline mitteametlik dokument. ja ma ütlesin härra Barrosole seda, et regioonide komitee saab oma omalt poolt reageerida alles siis, kui meil on mingisugune konkreetne dokument laual, aga meil on õigus ka anda selline varajane hoiatussignaal selle kohta, et me ei soovi sellist ühtekuuluvuspoliitikast, ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks sektoraalne, protektsionistlik, mis justkui kaldub kõrvale kõigest sellest, mida me oleme soovinud. ma olin hiljuti Torinos, kus näidati seda, mida kakskümmend aastat ühtekuuluvuspoliitikat on äh, seal see ühe piirkonna jaoks tähendanud. ja mulle tundub, et praegu on just õige aeg selleks, et me võtame sõna, ütleme, milline meie meelest see poliitika peaks olema me peame suutma ennast lahti murda sellest isoleeritusest. me peame heitma kõrvale oma illusioonid. üheks illusiooniks on kindlasti see, et, et teatud äh, ametiasutused suudavad kõike üksinda ära teha, kindlasti see nii ei ole. me peame liikuma edasi mitte ainult mitmetasandilise juhtimise osas, vaid ka selliste mitmekülgselt võimekate juhtimisasutuste suunas. mitmetasandiline juhtimine iseenesest seisneb poliitikate koordineerimises. aga see ei tähenda tsentraliseerimist olgem järjepidevad oma tegevuses, me ei tohi põhjustada uusi konflikte, me ei räägi tsentraliseerimisest. aga sellegipoolest meil on tarvis tagada koostöö kõigi vastutavate ametite vahel. ma kutsun teid üles meid toetama regioonide komitee täidab oma tegevusega ju seda ühte lünka, ka annab oma panuse protsessi tervikuna, regioonide komitee ei ole mingisugune lõppotsustaja või lõpp-punkt. ja nüüd, kus teile, Euroopa Parlamendile, on antud sedavõrd suuremad pädevused eelarve küsimustes, otsuste langetamise osas, siis ma veel kord kutsun teid üles, aidake meil täita meie rolli, mis meile on antud, sest et ärgem unustagem, kes on meie vaenlane me peame, kõik saame aru sellest, et me peame olema teineteisele koostööpartneriteks ja tänu sellele, et teil on sellised suured pädevused nüüd uue Lissaboni leppega, siis kasutagem neid ära, parandagem poliitikat. viis minutit, kaks küsimust ja kaks vastust. So please take it seriously, this challenge, Mr Vlasak, please. härra Vlasek proua äh, esinaine. võttes arvesse eilset ettekannet äh, regioonide komitee peaassamblee ees, siis oleme täna ära kuulanud härra Vanderbrande sarnase ettekandega meie juures. Eurobaromeetri tulemused näitavad, et kohaliku tasandi poliitikuid usaldatakse inimeste poolt kõige rohkem. teisalt näitavad uuringud ka, et need rahvaasemikud teavad sageli väga vähe sellest, mida Euroopa Liit saab nende piirkonna heaks teha seetõttu ma sooviksin mingisugust Erasmuse programmi valitud rahvaesindajatele, millega tuli välja Jean-Marie Pupuy eelmise parlamendi ajal. kas te toetaksite sellist programmi ja kuidas sellist sa-, programmi saaks tulevikus rakendada? parlamendis on ikka ja jälle arutelu regioonide komitee ülesannetest ja Euroopa Parlamendis on väga erinevaid arvamusi selle kohta, ma arvan, et ähm, regioonide komitee võiks äh, mängida või saada uue rolli või nüüd alates Lissaboni lepingu jõustumisest. minu põhikomisjon on siseturukomisjon, mitte regionaalkomisjon aga me oleme nüüd saanud äh, väga olulise uurimuse äh,, direktiivi, mis puudutab äh, äh maksete hilinemist ja äh, selles äh, direktiivis käsitletakse hoopis teistmoodi e-, erafirmasid ja, mm, ja mm, ja avalikke asutusi intresside puhul on äh, suuri erinevusi ja need pu-, äh, ning mind väga üllatab, et miks me oleme saanud nii vähe tagasisidet selle kohta ja ma näen komisjoni mõju-uuringut, ka selles osas on tulnud äh, mõju-uuring, mis puudutas lähimuspõhimõtte kontrolli, et need ei ole väga mõttekad. kas te võiksite selles osas teha ära parema töö. Teie dokumendis on räägitud internetiühendustest. võib-olla oleks äh, mõttekas kasutada ära kohalikke omavalitsusi ja paremaid internetiühendusi selleks, et korralikku mõju-uuringuid tege-, teha Li. ja keegi ei ole vastanud veel küsimusele, et kuidas me saaksime kohalikke omavalitsusi paremini kaasata. kolleegid, tehke väga lühidalt, kaks kõnelejat veel härra Kadar kõigepealt. aitäh. mõned märkused lihtsalt, ma tahtsin meelde tuletada seda, et tegemist on Ehm, väga suurte erinevustega, mis puudutab äh, riikide territoriaalset ülesehitust ja et äh, riigid ise otsustavad, milline on nende detsentraliseerituse tase, meil on äh, vähem detsentraliseeritud riike Euroopas ja rohkem detsentraliseeritud, Prantsusmaa piirkonnad ei ole samasugused nagu Saksamaa, Liidumaad või Poola vastavad üksused, nii et see on element, millega tuleks arvestada, me ei saa ette kujutada regionaalpoliitikat, Ähm, vai-, äh, ühtset regionaalpoliitikat, sest me peame arvestama sellega, et äh, riikiti on äh, see asi väga erinev. nii et siin on üritatud harmoneerida minu, mm, meie riikide regionaalpoliitikat ja see tunduks väga, mulle väga raske ning tuleb olla tähelepanelik selles osas, et me ei oleks äh, et rahvaste Euroopa, piirkondade Euroopa ei oleks vastuolus. see on minu meelest väga oluline. ja me ei tohi kõrvale jätta piirkondade huve, detsentraliseerimise huve, mis võimaldaks paremini kasutada Euroopa vahendeid, see on vaieldamatu ning me peame äh, olema väga tähelepanelikud, me oleme siin äh, esindamas kahtekümmet seitset Euroopa rahvast ja mitte Euroopa piirkondi. härra Kastro, palun jah, mina teen ka väga lühidalt, ma tean, et meil on vähe aega, esiteks sooviksime tänada regioonide komiteed eh, ja õnnitleda regioonide komiteed ja eh, tema presidenti selle olulise valge raamatu tõttu. Eh, minu jaoks on väga oluline Lissaboni strateegia ning see platvorm, mis juba alates kahe tuhande kuuendast aastast on regioonide komitees olemas olnud, ma arvan, et te olete väga erinevates raport-, töötesse oma panuse andnud. nüüd komisjon töötab välja raporti äh, kevad äh, nõu-, ülemkogu jaoks. mind huvitaks, et äh, mida te arvate Lissaboni strateegiast ja kas ja millised oleksid prioriteedid uue strateegia puhul? Eh, ma teen samuti lühidalt, härra Vlasek hea juhtimine sõltub partnerlusest. muuseas, kahe tuhande esimesest aastast alates on meil olemas ka valge raamat komisjoni hea juhtimistava kohta. ja kummalisel kombel on see mõneti unustusse vajunud. ka see tuleks taaselustada ma toetan vägagi seda Erasmuse mõtet kohaliku taseme esindajatele härra Popuilt. tuleb ainult lisada, et Euroopa Parlament peaks eraldama selleks ka siis raha. kui te seda teete, olen mina kohe teie esimeseks partneriks. ma arvan, et tegemist on väga olulise ideega muuseas. oma üllitises Valge Raamatu kohta mainime me eraldi seda ideed samuti. proua Rüüle. küsimus on siin selles, kuidas jõuda parema juhtimise, juhtimistavade juurde. meil on tarvis paika panna niinimetatud lähimusvõrgustik. praegu osaleb selles võrgustikus umbes sada kümme kohalikku omavalitsust, nad vahetavad seal ideid ja tulevad välja ka uute poliitikaalaste ideedega oma liikmesriikides. seda te ka mainisite. see on ka üks võimalusi tulevikuks. härra Kadek. loomulikult äh, on siin väga suuri erinevusi, ma olen äh, modalismi vastane, kui meil on tegemist äh, institutsioonide ülesehitusega, võiks olla ka teisi mudeleid, aga mitte institutsioonide puhul. sellest hoolimata ma arvan, et äh, Euroopa Liidu mõte seisneb selles, et äh, mitmekesisuse kaudu me jõuame ühtsuseni ja ühtsust rikastab mitmekesisus. Äh, see, aga Euroopa Liit peab austama seda, kuidas on toimunud detsentraliseerimine. ma ei Te ütlesite, et tegemist on siis kas rahvuste Euroopaga või, äh, või regioonide Euroopaga. mina ei ole nõus. ma ei ole alternatiivse Euroopa poolt. aga minu isiklikult on tunne, et see ei ole lihtsalt rahvuste Euroopa. me ei hakka nüüd siin seda arutelu äh, avama. me ei räägi siin nüüd äh, intergovernmentalismist või föderalismist äh, aga meil on poliitiline Euroopa, mida me oleme kõik üritanud äh, luua ja identifitseerida seda siis rahvuste Euroopaga või piirkondade Euroopaga. siin tuleb teha valikuid ja ma ei arva, et see oleks lihtsalt äh, tasakaal, vaid ka proportsionaalsust on vaja ähm, selle aluspõhimõttena. Lisbon strategy. Lissaboni strateegiast nüüd komisjon palus, et me tuleksime välja oma eesmärkide ja ettepanekutega järgmiseks strateegiaks. eelmisel kohtumisel Göteborgis kohtusime me ka Rootsi eesistumisaja esindajatega ja arutasime seda küsimust. meil toimub ka kaheksateistkümnendal jaanuaril La Palmas viies territoriaalne dialoog, selleks äh, paneme, valmistame me ette oma ettepanekuid praegu. loomulikult äh, saab, annan ma selle dokumendi õigel ajal ka edasi. me usume, et tuleviku Lissaboni strateegia on endiselt oluline, aga rõhutaksin ühte asja. fragmenteeritus sek-, sektorite eristamine, liigne eristamine on minu arvates Lissaboni praeguse strateegia üks puudujääke ei saa ju unustada, et me oleme juba jõudnud IKT ühiskonda, töötleva tööstuse ühiskonnast oleme me jõudnud nüüd küberühiskonda. ja seetõttu me ei saaks tulevast kaheksandat teadus- ja arendustegevus raamprogrammi Lissaboni programmist äh, eraldada. ja ning otsuseid ei tohi teha kinniste uste taga. me peame looma sidemed erinevate programmide vahel, looma üleüldise kõikehõlmava strateegia Wim Kok, endine Hollandi peaminister, hoiatas juba kahe tuhande viiendal aastal, et me ei saavuta oma eesmärke iialgi, kui me ei tegutse kõikehõlmavalt. see, selle mõtte kirjutame me loomulikult oma positsioonidokumenti ka sisse. suur tänu! selle arutelu lõpetuseks tahaksin ma öelda, et selge on see, et mitmetasandiline juhtimine ei ole mingisugune müüt, on mitmeid, Euroopas see tegelikult toimib. ning me peame meeles pidama, et Euroopa ei saa lubada kohalike omavalitsuste eiramist. nüüd see sektoriaalne fragmenteeritus ja tsentraliseeritus on ka minu arvates tõesti rumal. me peame seda väljakutset tõsiselt võtma, suur tänu, Lukk, et te siia tulite. Eh, dear colleagues, we now go to point number seven, which we couldn't nüüd seitsmes päevakorrapunkt, seda me ei, ei saanud eile teha see puudutab uusi arenguid avalikus hankes. raportööriks on härra Vlasak. palun. proua esinaine, daamid ja härrad. avalik kokku, hange ei ole Euroopas midagi uut, ma tuletaksin teile meelde, et tsivilisatsiooni alguse aegadel juba ehitasid linnad endale kaevusid, müüre ümber ja nad ei teinud seda ise, vaid äh, värbasid kellegi. meil on aga nüüd tarvis see avaliku hanke protsess kuidagi uuesti läbi mõelda. ma tooksin välja neli peamist äh, aspekti oma raportist ning ma ootan vägagi teie kommentaare ja mõtteid. esiteks, me, ma arvan, et me oleme kõik sellega nõus, on oluline ähm, avaliku hanke lihtsustamine, me peame parandama läbipaistvust, administratiivprotsess peaks olema lihtne, me peame kergendama ka halduskoormat äh, mõlemal poolel Eh, nii teenuse pakkuja kui tellija poolel. teiseks, avalikud hanked ja Euroopa fondid. kasusaajad ei ehm, eh, ja need, need, kes avaliku hanke protsesse eh, korraldavad, ei saa administratiivprobleemi ise lahendada. uuringud näitavad, et protsessi alguses astutavad administratiivsed sammud on kõige riskirohkemad. loomulikult saame me koolitada projektijuhte, konsulteerida äh, erinevate agentuuridega, paika panna erinevaid logistilisi programme, pakkuda tarkvara ja nii edasi. järgmine valdkond äh, avalikud hanked ja era- ja avaliku sektori ühisprojektid. me peaksime äh, kaotama eraettevõtete ja kohalike omavalitsuste ebakindluse, kui nad ei mõista õiguslikku raamistikku näiteks. see valdkond tekitab ilmselgelt muret, näiteks Tšehhi Vabariigis oli meil palju probleeme äh, veemajanduse ja prügimajanduse vallas. järgmine valdkond. konkurentsi küsimused. Te teate, et paljudel kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oma üksused, mis pakuvad teenuseid, näiteks transporditeenus seega kõigepealt tuleb korraldada avalik konkurss ja öö, kõige parema pakkumise teinud üksus tuleb võitjaks kuulutada. siinkohal tuleb rõhutada, et oluline on igasugune lihtsustamine, läbipaistvuse suurendamine, meie kohalikud omavalitsused hindaksid seda väga, suur tänu! ma tuletaksin teile meelde, et tegemist on esimese arvamuste vahetusega jaanuaris, kui raport on valmis ja teda tutvustatakse siin, toimub pikem arutelu. otsuseid me täna ei tee. kõigepealt soovis sõna proua Rüüle. ma olen siseturukomisjonis raportöör ja sellepärast soovisin ma sõna, et äh, rääkida, mis meie jaoks äh, on oluline ja miks me teeme, korraldame seda omaalgatuslikku raportit. Äh, riigihangete puhul on väga palju äh, vaidlustamismenetlusi ja alates kahe tuhande seitsmendast aastast on olnud ka suhteliselt palju Euroopa Kohtu otsuseid ja meie otsustasime, et vaja on konsolideerimist, selgeks teha, millised on õiguslikud alused äh, ja vaja on äh, õiguskindlust. ühelt poolt äh, on oluline mm, äh, kohalike omavalitsuste vaheline koostöö, Stadtwerke Hamburgi kohtuotsusega on Euroopa kohtult tulnud otsus, et kui kodanikel omavalitsustel ähm, on koostöö selleks, et osutada avalik, üldhuviteenuseid ja siis nad ei tohi ja kui nad ei äh, kaasa avaliku erakapitali, siis nad peavad ise otsu-, võivad ise otsustada, et millises õigus, millise äh, õigusvormi raames nad teenuseid otsuseid. on ka avaliku, avalik, avaliku sektori partnerluse ähm, näiteid ja on ka otsuseid, mis puudutavad äh, teenuste äh, Äh, üleandmise lepinguid. ma arvan, et oluline on nüüd äh, selgeks teha, et millised on need õiguslikud alused ja anda ka komisjonile äh, viiteid, vihjeid selle kohta, sest kahe tuhande kümnendal aastal komisjon vahearuande raames tegeleb selle teemaga. nii et eelkõige soovime selgust, rohkem läbipaistvust, selgemaid menetlusi, seetõttu ma olen teiega täiesti nõus ja sooviksin äh, siis äh, nüüd välja tuua selle, et mi-, milliseid olukordi on Euroopa komis-, Euroopa Kohtu otsustega on juba selgemaks muudetud ja mind äh, huvitab see, kuna väga paljudes asjades on nii-öelda soft law sätted, et komisjonis on, on ka erinevaid äh, osakondi, mis tegelevad äh, riigihangetega, et äh, oleks parem ülevaade olemasolevast ja et meil on ka kriteeriumid ökoloogiliste riigihangete jaoks, et ka selles valdkonnas oleks rohkem õiguskindlust, eriti just sotsiaalvaldkonnas me ootame juba kuid komisjonilt käsiraamatut, me loodame, et see varsti ka tuleb, et kohalikel omavalitsustel oleks rohkem rohkem õiguskindlust, nii et eelkõige just õiguskindlus ja äh, läbipaistvus ja menetluste lihtsustamine ongi märksõnad. Simon. jaa, Frau Vorsitzende, liebe kolleeg-. aitäh, proua esinaine, armsad kolleegid, jätkates sealt, kus äh, proua Rüüle lõpetas, äh, arvan ma, et oluline on öelda, et me seda õiguskindlust looksime niimoodi, et me tegeleme selle raportiga ka siin regionaalkomisjonis. kui me vaatame nüüd kontrollikoja äh, ülevaadet eelarvest, siis väga oluline on jälgida, millised probleemid meil on struktuurifondide puhul äh, valede äh, riigihangete tõttu. me peame mõtlema, et millised on tagajärjed, et me ei tekitaks probleeme sotsiaalfondi puhul tulevikus, et neil ei oleks tulevikus samad probleemid, kui meil praegu on ma arvan, et kui me vaatame neid arve, eh, nelikümmend kolm eh, eh, protsenti nendest projektidest, mis on toetust saanud, on problemaatilised. oluline on see, et me avalikel aval-, et me kohalike omavalitsuste puhul ei eeldaks juba, et nad teevad meelega vigu, vaid probleem on selles, et tihti ei teata lihtsalt, äh, kuidas asjad on, ollakse ebakindlad. Äh, ja meie jaoks, äh, eriti mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, on oluline, et me mõtleksime järgi, kuidas me saame millist abi me saame anda, et äh, millist äh, abi me saaksime ju kohalikele omavalitsustele anda näiteks ka õigusloome kaudu ja selleks, et äh, oleks rohkem õiguskindlust, et tulevikus saaks struktuurifonde paremini kasutada. aitäh, proua esinaine, ma sooviks ka sellest teemast rääkida, ma arvan, et riigihangete vallas on nii palju õigusnorme, mis kehtivad nii olulised kui need erinevad aspektid nagu kliimakaitse, noortekaitse ja sotsiaaleeskirjad ka ei ole, siis võttes arvesse, et neid eeskirju on nii palju, et on ka olemas ka nii-öelda soft law, siis riigihangete valdkond on tõesti väga keeruline ja see on väga keeruline eriti just väikestele äh, Äh, kohalikele omavalitsustele, arvestades seda personali, mis seal olemas on, ei ole neil võimalust äh, sajaprotsendiliselt kõiki asju õigesti teha, sellepärast on meil vaja läbipaistvust äh, ja rohkem selgust kohalikele omavalitsustele ja piirkondadele. ma arvan, et nii riiklike, kohalike kui piirkondlike institutsioonide jaoks äh, muutub kergemaks äh, riigihangete korraldamine nii, et selle, need oleks kooskõlas Euroopa Liidu äh, seadusandlusega ja eelkõneleja juba rääkis, et mõned probleemid muutuksid väiksemaks või enam ei esineks, sest et täna ei ole probleemiks mitte Äh, teadlikult äh, valesti tegemine, vaid see, et inimesed lihtsalt ei tea, kuidas õigesti teha ja mm, need äh, õigusaktid ei ole läbipaistvad. nii et meie eesmärgiks ei peaks olema uue, uute õigusnormide loomine, loomine, vaid hetkel kehtivate õigusnormide see, niimoodi struktureerimine ja läbipaistvaks muutmine, et neid oleks võimalik ka korralikult rakendada Mm, tegemist ei ole nii-öelda mitte struktureeri-, uuesti struktu-, ümberstruktureerimisega, vaid lihtsalt struktureerimisega, esimest korda struktureerimisega. suur tänu, härra Kurmanis, palun. aitäh, proua esinaine, tahaksin öelda järgmist. kõigepealt raha. kui me vaatame vaatame finantsperspektiivi aastateks kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, siis esimene asi, mis sealt silma torkab, on just eh, linnade tegevus, mille jaoks raha on küsitud erinevate programmide jaoks. aga praegu tundub, et need programmid on maha jäänud, need ei ole realiseerunud, nii et tegelikult eh, meie arengufondi näitajad on suhteliselt kehvad et eh, täituvuse määr on nagu kuskil kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm protsenti. ja tegelikult see finantsperspektiiv on ju juba lõppenud, see on läbi saanud. eelarvekomisjonis äh, on tihtipeale juttu sellest, et riigid soovivad saada rahalisi vahendeid tegevuseks linnapiirkonnas. aga hiljem nad ei suuda ikkagi neid, äh, neid soove või eesmärke täita. mingit analüüsi selle kohta läbi viidud, et miks ei suudeta neid eesmärke täita teine konkreetne asi on see, et linnad üritavad kasutada rahalisi vahendeid selleks, et toimida energiat säästlikumalt. väga mitmed programmid on suunatud sellele, et tahetakse saada rahalisi vahendeid ja, ja paigutada need siis energia säästmisesse, energiatõhususse äh, et tulevikus ei peaks enam nii palju raha kütte eest näiteks välja käima. aga need programmid ei toimi ja seda sel lihtsal põhjusel, et majaomanikud, sellised väikesed kogukonnad, võttes arvesse seda, et enamik inimestest siiski elavad korterites, need, seal on tarvis kaasfinantseerida projekte ja toona mingi arv aastaid tagasi ei olnud pangad nõus selleks laenu andma, nad ei olnud nõus sellega, et pannakse hüpoteegid korterite peale, antakse laenu. seega see kaasfinantseerimine kui niisugune lihtsalt ei toimi. seega peavad linnad üritama leida teisi lahendusi. no näiteks võivad seda raha kasutada haiglate heaks, koolide jaoks, aga ka see ei ole nii lihtne kui me asja nüüd hoolega uurime, siis saab selgeks, et see raha on ju tegelikult suunatud ikkagi sellele, et aidata eraisikutele, eraisikuid, kes omavad kortereid või maju. ma tean juba omast kogemusest, et kogu süsteem peab olema paindlikum, kuna lõppkokkuvõttes tähendab kõik sellele, et meie eesmärk on säästa energiat. ma arvan, et ei ole vahet, kas me tegeleme koolidega või, või, või isikutele kuuluvate korterite või majadega, me tegeleme ikkagi linna hüvanguks ma tõin sellise näite lihtsalt, aga ma tahan rõhutada seda, et äh, osades riikides avaliku erasektori partnerlus kui niisugust ei eksisteerigi, seal on omad juriidilised probleemid, on ka probleeme kaasrahastamisega. kindel on aga see, et see programm, mis puudutab linnade tegevust, et selline programm toimib praktikas palju hullemini kui me oleksime lootnud, et, et need tulemused saavad olema. ja me tahamegi näha analüüsi selle kohta, mis, mis on tinginud need kehvad tulemused ja need kehvad tulemused ilmnesid enne kriisiperioodi, nagu ma rääkisin, see kõik toimus ju varem juba. ja kui me saame teada, mis on tinginud need tulemused, siis me saame ka otsustada, kas me liigume edasi samas suunas või, või võtame mingisuguse teise lähenemise omaks meil on uues finantsperspektiivis ette nähtud rahalised vahendid linnade jaoks, aga me ei teagi nüüd, kas hakkab toimima või mitte nii et äh, tahangi rõhutada seda, et tuleb analüüsida probleeme ja lahendusi. suur tänu, härra, härra Olbrit, palun. minu märkus ei ole tegelikult nii väga seotud avaliku hankega, mul on hea meel näha viidet linnaalade probleemidele. kindlasti on see linna probleemide lahendamine väga oluline, aga mis puudutab avalikku hanget, siis me ei tohiks unustada seda, et kui me eelarve kontrolli komisjonis arutasime kontrollikoja raportit, siis sealt tuleb selgelt välja see, et kõige suuremad probleemid ongi tingitud riigihangetest. paljud meist küll ei nõustu kontrollikoja järeldustega selles raportis, aga no nagu me saame aru, tõesti riigihangetega kaasneb suuri probleeme. keegi juba siin mainis seda, et me kõigepealt ootame ära Euroopa Ühenduste Kohtu otsuse, milline on kohtu seisukoht? abikõlblikkusega seotud probleemid, PPP probleemid, investeeringud järgmisel aastal me teame, et see kõik on keeruline. küsimus on ka selles, kas me peaksime harmoneerima kõik tõke, mis seondub riigihangetega ja kas me peaksime igal tasandil kohaldama täpselt samu reegleid täpselt samadele nüanssidele või tahame me mingil tasandil ennast eemale tõmmata ja öelda, et vot siit alates on siseriiklik seadusandlus see, mis hakkab siis reegleid paika panema. probleem on selles, et meil on praegu vastuolud liikmesriikide tasandi seadusandluses ja Euroopa Liidu tasandi seadusandluses riigihangete osas ja nüüd tuleb siis Kontrollikoda ja kes ütles, et, et tegemist on suure veaga. aga kelle viga see on? kas me oleme lihtsalt äh, teineteisest valesti aru saanud või ma tahaksingi äh, raportöörile öelda seda, et me peame väga hoolikalt tutvuma Kontrollikoja raportiga ja siis langetame otsuse selle kohta, kas me tahame, et kõik üksikasjad pandaks paika Euroopa tasandil, kuni selleni välja, et millist pastakat nüüd kasutab ametnik riigihanked, riigihanget läbi viies, või tõmbame lihtsalt ühel, ühel tasandilt ennast tagasi ja ütleme, et siit edasi otsustate teie riigid. see ongi see peamine väljakutse, kõigepealt tuleb analüüsida äh, Euroopa Ühenduste Kohtu otsus ja sealt edasi langetada poliitiline otsus selle kohta, mida meie soovime. vastasel juhul on meil tegemist täieliku segadusega ja vigade arv aina suureneb, mitte ei vähene. aitäh! suur tänu! tõepoolest, äh, viimane kõneleja viitas väga olulistele nüanssidele riigihangetele, sellele, et tuleb tagada läbipaistvust, vähendada ebakindlust. ja samuti mainis ta ära konkurentsi ja selle, et paljudel kohalikel üksustel on oma tarnijate süsteem paigas. ja alles hiljuti kohtusin ma ühe kohtusin ma ühe ehitus pakkujaga, kes tegi teistest oluliselt madalama pakkumise, aga kelle kindlustus ei olnud veel, veel jõustunud, et ma tahangi teada, kas selline praktika on Euroopa Liidus laialt levinud ja, ja mida selles osas äh, ette võtta, aitäh! härra Abermaier, palun! aitäh, proua esinaine! eelmise arutelu käigus me kuulsime väga palju äh, me rääkisime väga palju äh, piirkondade ja kohalike omavalitsuste aktsepteerimisest ja minu meelest on sellega seoses väga oluline tagada äh, kohalikele omavalitsustele äh, avaliku huvi teenuste osutamine ja teha meie kodanike elu lihtsamaks selle kaudu. ja kui me tahame äh, oma Euroopa Liidu populaarsust vähendada, siis äh, loomulikult võib, tuleks jätkata nii nagu siiamaani et äh, need nendel inimestel, kellel on väga palju tööd äh, elukvaliteedi säilitamisega, ma siin mõtlen näiteks äh, kohalike omavalitsuste kommunaalteenuste osutajatega, nagu näiteks vee-ettevõtjad, et me selle raske töö, mida ühelt poolt Äh, rõhuvad äh, rahastamisprobleemi ja teiseks äh, inimeste ootused teenuse hinnale, et me teeme selle probleemi veelgi keerulisemaks ja töö veelgi keerulisemaks, et tul-, et loomulikult kui me räägime sellest teemast, siis me peaksime võtma tõsiselt seda muret, et me läheks ikka õiges suunas. ma tulen kommunaalpoliitikast ja väga tore on, kui meil õnnestub välja valida parim teenuste osutaja, aga see ei ole alati kõige odavam teenuste osutaja ja vastupidi nii et äh, selline sekkumine ja ettekirjutamine ei ole just parim toimimisviis. nagunii on mm, kohalikel omavalitsustel juba väga palju probleeme, millega võidelda ning mul on väga, üks palve, mis on seotud menetlustega. väga raske on et, eh, valmistada ette eh, ennast eh, koosoleku jaoks, kui mm, dokumente ei ole, näiteks eile kell üksteist ei olnud selle päevakorrapunkti kohta veel midagi internetis. nii et ma paluks, et meil oleks õigeaegselt ka dokumendid olemas, et saaks koosolekut üheks ette valmistada. No more... Uh, suur tänu kõigi sõnavõttude eest. kuna keegi rohkem sõna ei soovi võtta, siis tahan omalt poolt lisada ühe asja. nimelt minu meelest on tegemist väga tähtsa arvamusega meie Regionaalarengu Komisjoni jaoks ja mul oleks väga hea meel selle üle, kui kõik kolleegid, kes siin sõna võtsid ja kes tõstatasid äärmiselt tähtsaid elemente selle selles osas, kuivõrd riigihanked mängivad olulist rolli ühtekuuluvuspoliitikas, et härra Vlasek ja, Vlasek saaks kõik teie sõnavõtud ja ettepanekud ka võib-olla kirjalikult. tahan rõhutada veel ühte asja, mis siin juba kõlas nimelt riigihangete puhul tõesti Euroopa ühtekuuluvuspoliitika maksab praegu sellist poliitilist kõrget hinda, mida ta ei peaks maksma. seda sellepärast, et riigihangete korraldamisel tihtipeale tõesti rikutakse vastavat seadusandlust ja kui meile tulevad komisjoni või kontrollikoja audiitorid kohale, siis nad, kohale seda kontrollivad ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ja vaatavad, kuidas on järgitud Euroopa tasandi direktiive siseriiklikul tasandil. siis nad näevad, et äh, seda kõike rikutakse kogu aeg, protsess on vigane ja kohalikul tasandil tõesti keegi ei eh, täida oma ülesandeid ja neid direktiive ei võeta kohaselt üle ühtekuuluvuspoliitikat ei saa edasi rakendada sel kujul, nagu seda praegu tehakse, sest muidu hakatakse kohe tõmbama paralleeli selle poliitika nõrkade külgedega, sest et see riigihange on alati seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, kuna riigihanked on tihti vigaselt läbi viidud ja siis see kohe seab musta valgusesse ka ühtekuuluvuspoliitika meetodid nii et võib-olla peaksime võtma arvesse ka seda, et äh, on muutumas see, kuidas siseturg äh, käsitleb riigihangetega seonduvat äh, ja nagu ma ütlesin, riigihanked tõesti vastutavad kuskil kuuekümne, seitsmekümne protsendi ulatuses Euroopa Liidu eelarve eest ja mulle tundub, et see hind, mida me maksame, jah, on tõesti poliitiliselt lihtsalt liiga kõrge. ja nüüd siis jääme ootama jaanuarikuist raportit härra Vlasakilt. Yes, normally I should ask you. ja nüüd, kas keegi soovib, härra Vlasak veel? suur tänu, et veel sõna andsite mulle, aitäh kõikidele märkuste eest. ma panen need kõik enda jaoks kirja. isiklikult mulle sobib see, et ülesanded antakse edasi kohalikule tasandile, sest just kohalikul tasandil inimesed teavad, kuidas neid rahalisi vahendeid kasutada. on olemas selline teatud konkreetne toetuste süsteem, mis praegu on paigas Ameerika Ühendriikides kõik äh, need elemendid on olulised, aga loomulikult me ei tohiks minna nii kaugele, et hakata määratlema seda, milline on see pastakas, mida see ametnik kasutab. suur tänu ja nüüd päevakorrapunkti number kolm juurde. esinaise teadaanded, need puudutavad siis eilset koordinaatorite koosolekut ja selle tulemusi. nüüd siis nende otsuste juurde, mille koordinaatorid eile langetasid esiteks üks seadusandlik arvamus, mis puudutab liitumiseelse abi andmise meedet. see anti edasi Rahvapartei fraktsioonile ja nüüd me ootame, kes on see isik, kes hakkab arvamust ette valmistama. siis arutasime volinikukandidaatide kuulamisi. nagu te teate, kuulamised algavad üheteistkümnendal jaanuaril tõenäoliselt toimub see kusagil nädala lõpupoole, aga selle nädala sees selgelt otsustatud. koordinaatorid toetasid mõtet, et äh, koordinaatorid kohtuvad veel eel, enne kuulamisi täiendavalt, aga see kuupäev ei saanud eile veel paika. arutasime ka seda, milliseid uuringuid on tarvis läbi viia, et jätkata oma tegevust äh, tuleviku osas, äh, panna paika meie poliitilised suunad, me leppisime kokku viie uuringu osas, selle nimekirjaga saate ka tutvuda. me leppisime ka kokku selles osas, kui me ühel hetkel saame teada, kui palju need uuringud maksma lähevad ja kui palju rahalisi vahendeid meil veel üle jääb, siis suure tõenäosusega veebruarikuus arutame uuesti võimalust äh, korraldada ka teisi uuringuid. leppisime kokku ka selles osas, et et äh, me saadame kõikidele komisjoni liikmetele laiali ühe sellise kirja, kus me täpsustame oma tegevust. järgmisel kohtumisel arutame, kohtume ka liikmesriikide parlamentide esindajatega, meil toimus vastav, vastavasisuline koosolek ka, ka käesoleva aasta veebruarikuus, kus arutasime ühtekuuluvuspoliitikat ja järgmine selline kohtumine peaks toimuma järgmise aasta juulikuus kus me samamoodi käsitleme ühtekuuluvuspoliitikat uue alusleppe raames. see ilmselt annab meile võimaluse koosolekul arutada ka kõiki teisi teemasid, mis tol hetkel osutuvad tähtsaks. samuti leppisime kokku, et meie komisjon kohtub erakorraliselt oktoobrikuus lahtiste uste päevade raames. aastal kaks tuhat kümme nimelt meie lahtiste uste päev ei ühti meie tavapärase regio-, Regionaalarengu Komisjoni kohtumise kuupäevaga, nii et meil toimub neljandal oktoobril erakorraline Regionaalarengu Komisjoni kohtumine, neljandal oktoobril siis. koordinaatorid toetasid ka mõtet selle kohta, et me võiksime härra Stensoni kirjale positiivselt äh, reageerida, ehk et ka meie komisjonis äh, võiks olla keegi isik, kes tegeleb soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega ja proua Schröter oli siis see, kes äh, meie poolt äh, valiti nende küsimuste eest vastutavaks. samuti olime me nõus minema selles mõttes tagasi selliste nii-öelda järelevalvajate, järelevalvet teostavate isikute juurde kes siis äh, tegelevad äh, meie komisjonis ka selliste teemadega, mis ei kuulu konkreetselt meie mandaadi alla, meie komisjoni mandaadi alla ja leppisime kokku, et äh, Rahvapartei fraktsiooni arvamus, et kõigepealt tegeleme piiriülese koostööprogrammide järelevalve teostamisega. meile just konverentsist millel ma osalesin eelmise, eelmise nädala teisipäeval, esindasin seal Regionaalarengu Komisjoni. nimelt toimub, toimus, toimus ühtekuuluvuspoliitika konverents. mitu kuud tagasi Euroopa Komisjon juba tutvustas meile kaks tuhat, kaks tuhat kuus poliitikate hindamise käiku me teeme see arutelu erinevate ekspertidega, liikmesriikide esindajatega, seal oli kohal Varssavis kuskil viissada inimest. me arutasime ühtekuuluvuspoliitika hindamist. minule jäi seal lõppsõnaõigus ja pidasin, tegin ka sõnavõttu meie komisjoni nimel. kogu arutelu käigu hindamine leiab aset ekspertide Euroopa Komisjoni vahel ja nüüd paistab, et ka meid on hakatud sellesse kaasama. tegelikult ei ole paigas konkreetset poliitilist foorumit sellise poliitika hindamise läbiviimiseks, aga poliitika hindamine on väga oluline, see annab meile ülevaate tulemustest selle kohta, kuidas poliitikat edasi kujundada. meil ei ole, nagu ma ütlesin, see vastavat poliitilist foorumit ette nähtud Euroopa Parlament või Regionaalarengu Komisjon konkreetsemalt võiks olla selliseks poliitiliseks foorumiks, kus selliste aruteludega algust teha sel moel oleksime me rohkem kaasatud mitte ainult äh, tulemuste aruteludesse, vaid oleksime ka selleks organiks, kes äh, vahendab teavet, edastab teavet äh, ja veelgi edendab seda, et ühtekuuluvuspoliitikat võetaks tõsiselt ja et seda arvestataks kõikide otsuste puhul, mis tulevikus langetatakse ja nüüd äh, tulenevalt eilsest äh, Klaus Klippi arutelust äh, ja võttes arvesse seda, mida Luc van den Brande täna ütles, kutsuksin teid üles aktiivsemalt osalema täiskogu kohtumistel, et te ikka mitmetasandilist juhtimist ja teisi olulisi poliitikaelemente praktikas rakendaksite, et oleks selge, et ka me tõesti osaleme aktiivselt selles tegevuses. meie poliitikad tõesti võtavad territoriaalset tasandit tõsiselt, me leiame ka, et oluline on mitmetasandiline juhtimine aga me ei suuda saavutada tulemusi siis, kui me käsitleme kõiki neid teemasid ainult siin ruumis oma komisjoni kohtumistel, me peame seda avaldama ka teistel tasa-, teistes foorumites ja te võiksite neid teemasid arutada, jagada ka oma kolleegidega teistest komisjonidest, selleks, et need arutelud tõesti kõlaksid kogu Euroopa Parlamendis. Lambert Van Nistelrooy veel, palun Eh, üks lühike kommentaar teie poolt öeldule. meie komisjoni tegevus peegeldub ka täiskogudel Õnneks on meie suuline küsimus päevakorda pandud, me ütleme selgelt, et me ei räägi sellest mitteametlikust dokumendist, vaid üldiselt Euroopa Liidu tulevikupoliitikatest ja erinevate poliitikavaldkondade sidususest. ma olen väga rahul, et see suuline küsimus detsembri täiskogu päevakorda sai ja ma õhutaksin teid, kolleegid, ka arutelul osalema eile lugesin ma praeguse komisjoni vastuse teksti. seega ma arvan, et meil on võimalus nüüd pidada tõsist arutelu volinikuga ja teha ka ennast nähtavamaks, nagu te soovitasite ja võib-olla peaks mõtlema ka teistele aspektidele, mis läbi saame me enda, enda peale tähelepanu tõmmata, näiteks nagu avalikud hanked. ka neid tuleks täiskogul arutada. suur tänu lühidalt vastuseks Lamberile. praegune volinik, kes öö, uues komisjonis ei osale, on vastavalt varasemale tegevuskavale valmistanud ette mingisuguse suuniste dokumendi äh, tulevikupoliitikate jaoks. sellest me rääkisime volinikuga ka aprillis, aga see ei ole komisjoni ametlik dokument, vaid see on voliniku äh, mitteametlik isiklik dokument, sest see on ainuke viis, mis läbi ta saab oma arvamust avaldada me oleme valmis äh, seda dokumenti ka teile välja jagama, sekretäriaat tegeleb sellega. aga tegemist on voliniku isikliku arvamusega, mida ei saa esitada ametliku dokumendi pähe, sest komisjon pole seda vastu võtnud. härra Kodmanis. ma ei tea päris täpselt, mida te eile arutasite, aga üks asi on mulle täiesti selge eelarvekomisjoni poolelt sooviksime me kontrollida kahe tuhandendast kahe tuhande kuuenda aastani e-, eelarvestamisperioodil siis kasutatud fonde. ja sama puudutab ka järgmist eelarvestamisperioodi. me soovime komisjonilt siis vastuseid, aga üks asi on päris selge. erinevatelt teie ko-, komisjoni koosolekutelt on mul jäänud mulje, et et te soovite ka leida viise, kuidas leida uusi rahasid. aga regionaalasjade komisjonis peaksime me eelkõige keskenduma sellele, miks on riikidevahelised erinevused nii suured kas asi on programmides või selles, et mõned programmid ei tööta teatud liikmesriikides, erinevused on kuni nelja-viiekordsed. ja see tõendab pigem seda, et asi ei ole Euroopa Liidu bürokraatias. kui asi oleks selles, siis ei saaks mõned riigid viis korda paremini tegutseda kui teised Te siin küll soovite pidevalt suuremaid äh, ressursse, aga äh, lõpuks ei ole sellest võib-olla mingisugust kasu, eelarvekomisjonis me ei tegele ainult numbritega, vaid ka nende summade rakendamisega. komisjoni dokument on küll väga tore, aga nad ei räägi midagi nendest miinustest. meil on tarvis, äh, selline uuring on kriitilise tähtsusega, sest muidu liigume me edasi, võtmata arvesse seda, mis toimub kohapeal. suur tänu! seda arutelu me praegu siin pidada ei saa, aga ärge unustage, et kui te soovite korraldada uuringut, siis peate te kooskõlastama selle kolleegidega. aga mul on jäänud mulje, et kuupäevade osas on äh, palju arusaamatusi. volinikult palusime, et ta tuleks jaanuari lõpus meile rääkima eelarve äh, täitmisest see puudutab ka kahe tuhandendast kahe tuhande kuuenda aastani kestnud äh, eelarvestamisperioodi. nüüd äh, päevakorrapunkt number üheksa, see puudutab äh, Madeira ja Asooride teatud tööstustooteid ja nende maksustamist. Thank you, Mrs Chairman um... Duas breves notas apenas para partilhar convosco o tema que a senhora Presidente mencionou. A primeira para vos dizer que... paar lühikest märkust. kõigepealt ma esitan muudatusettepaneku. see on lihtsalt tehnilist laadi muudatusettepanek. see puudutab äh, tooraineid äh, ja lisa kaks, lisasse kaks äh, sisse kirjutatud elemente. ja ma sooviksin äh, lisasse sisse kirjutada ka teatud viited eel, eelnevatele õigusaktidele mis, mis, mis praegusel hetkel seal äh, sisse kirjutatud ei ole. härra Alvarez ei olnud sellele vastu. me soovime tagada, et see muudatusettepanek ei riku meie lihtsustatud menetluskorda. punkt kaks artiklist nelikümmend kuus võimaldab meil teatud muutusi sisse viia, kui öö, äh, on piisavalt saadikuid, kes sellega nõus on ja minu arvates võime me lihtsustatud menetluskorraga edasi minna ja edasi liigselt mõtiskleda selle üle pole tarvis. suur tänu! jah, ma sooviksin, et kiidaksite siis heaks äh, äh, reegli nelikümmend kuus üks muutmise nelikümmend kuus kaheks. tegemist on lihtsustatud menetluskorraga ja ma saadan selle muudatusettepaneku saadikutele laiali, kui kahekümne ühe päeva jooksul keegi ei reageeri, võime me edasi minna. ja raport võetakse vastu. kui kommentaare ei ole, vabandust, proua Kreel. aitäh, proua esinaine, ma ei ole variraportöör, härra, aga härra Alves pidi minema äh, lennuväljale, ta palus äh, et ma väljendaks tema nõusolekut, et meie tegutseks nii, nagu siin just ette pandi. suur tänu. seega ka variraportöörid toetavad ettepanekut. edasi päevakorrapunkt number kümme, härra Matsooni on kohal ma annan koha teile, teile sõna, et me ei kaotaks aega. suur tänu. me räägime siin kahe tuhande kaheksanda aasta aastaaruandest pettuste vastase võitluse kohta. siin on kolm, siin on kolm kriitilist märkust ja tuuakse välja ka muud järeldused ja soovitused selles aruandes on välja toodud juba rikkumiste suurenemine, aga üldiselt võib täheldada äh, rahal, rahanduslikku mõju vähenemist nende pettuste puhul. tõukefondi puhul, sotsiaal- ja teiste fondide puhul öö, äh, on teatud äh, statistika isegi hullem regionaal- ja sotsiaalfondides on kõige rohkem rikkumisi, kuigi üldine rikkumiste arv on vähenenud. see aruanne näitab, et ühtekuuluvuspoliitika puhul on üksteist protsenti vähenenud hüvituste määr kaheksateist protsenti juhtudest on, kaheksateistkümnel protsendil juhtudest on üle kahe aasta hüvitused viibinud. ja rikkumistest teadaandmine on ka samuti väga hiline. samuti on suurenenud öö, öö, rikkumiste arv. ma arvan, et kontrollivad ametid on hakanud aktiivsemalt tegutsema. aga kuna meil on endiselt palju probleeme, siis äh, nende äh, aktiivsem tegutsemine on endiselt mõneti äh, düsfunktsionaalne. nüüd tõukefondid kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani. Ähm, on teatud märke asjade paranemisest ja loodetavasti see positiivne trend järgmistel aastatel süveneb. ma teeksin eelarvekomisjonile ettepaneku, et me tegeleme rohkem komisjoni kuueteistkümnenda detsembri kahe tuhande kaheksanda aasta teatise rakendamisega. Äh, ehk me peame parem, paremini välja uurima, kus täpselt on probleemid. ja et me, et me saaksime välja uurida, milline on ähm, äh, võimaliku riski, äh, vastuvõetava riski lävend. samuti peaks komisjon tõhustama kontrollimeetmeid ja sisse tooma mingisuguse ühise formaadi harmoneerimaks te-, e, tegevusi e, erinevate ametite vahel, et andmete kogumine rikkumiste kohta oleks kiirem ning hüvitiste edastamise protsess samuti samuti tuleb paika panna selgelt, mis asi on täpselt rikkumine. selle kontseptsioon ei ole veel täpselt sõnastatud. siin on teatud hall, hall tsoon, mis äh, põhjustab üsna palju negatiivseid andmeid, mis meieni jõuavad. ma tuletaksin teile meelde, et äh, hääletame seda raportit jaanuari kahe, kümne kuuenda jaanuari koosolekul muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on nädala pärast, kümnendal detsembril. Jan Olbrit. eile arut-, toimus arutelu eelarve kontrolli komisjonis pettuste, rikkumiste ja eksimuste seoste üle väga selgelt öeldi välja, et ei saa välistada, et mõningad vead võivad olla tegelikult seotud pettustega. aga mingit otsest sidet ei ole ja Kontrollikoda oma aruandes ütleb selgelt et, et üksteist protsenti on seotud pettustega. niisiis, ma teeksin raportööri ettepaneku. esiteks tuleks vahet teha pettuste, rikkumiste ja vigade vahel. Nad on erinevad, nad, neil võib olla küll omavaheline side, aga ei pruugi olla. teine element on loomulikult, kui me räägime pettustest, siis üks Parmani saadik ütles väga selgelt, et kui on tegemist pettuste, pettusega, siis peame me tugevdama Olafit. siin Olafit üldse ei mainita, sest kuigi tegelikult, tegelikult on Olafi probleemiga, mitte Kontrollikoja omaga. kontrollikoda rikkumistega ei tegele. ma arvan, et me peaksime ütlema, et kui on tegemist rikkumiste või vigadega, siis võivad need luua tingimused pettuste läbiviimiseks. aga me peaksime kõigepealt mainima Olafit, üks saadikutest rääkis, et me peaksime politsei poole pöörduma, et pettused on politsei asi. Äh, see on Olafi ja politsei asi, mitte komisjoni või kontrollikoja oma. seetõttu peaksime me ütlema, et me peaksime andma oma pa-, tegema kõike, et reeglid oleks võimalikult selged, et reeglid oleks võimalikult selged, me peaksime äh, ütlema, et äh, pet-, äh, rikkumised ja eksimused võivad põhjustada pettusi ja kui leitakse pettuse juht, siis peaks teavitama Olafit, mis oleks selline uus menetluskord. kui me räägime siin ühenduse finantshuvide kaitsest ja pettuste vastasest võitlusest, siis peame mõtlema, kas praegune süsteem toimib või mitte, kas Olav toimib või mitte tõukefondide tegelik probleem teatud liikmesriikides on äh,, ei tule, tulene äh, protseduuride keerulisusest, sest eksimusi ja äh, rikkumisi ei ole. probleemiks on just äh, petuskeemid. ja sellest tuleks teavitada politseid ja keegi peaks vangi minema. seetõttu äh, ma arvan, et me peaksime oma arvamuses selgelt vahet tegema pettuste, rikkumiste ja eksimuste vahel, ütlema, et võib-olla mõningad äh, rikkumised võivad põhjustada pettusi ja me peaksime andma Olafile võimalikult, äh, võimaluse reageerida võimalikult kiiresti sest kui kiiresti ei reageerita, siis pettused võivad põhjustada järgmisi edasisi pettusi. suur tänu, esimees, daamid ja härrad. kui me räägime siin pettustest, siis peame me olema väga ettevaatlikud, aga ka õiglased nende vastu, kes töötavad korralikult. nagu te teate, siis kahe tuhande kaheksanda aasta aastaaruandes äh, aastaaruande, äh, kontrollikoja aastaaruande numbrid äh, esitleti juba eelmisel nädalal täiskogul raportöör ütleb oma kolmandas järelduses, et üheteistprotsendine vigade määr tuleneb eriti keerulistest äh, protseduurireeglitest. aga kahe tuhande kaheksanda aasta aruandes ütleb Kontrollikoda, et suur osa nendest vigadest või, võivad olla tegelikult abikõlbulikkuse vead. ehk siis äh, rahasid said ka äh, projektid, mis tingimusi tegelikult ei täitnud. teiseks on rikutud hankereegleid ja kolmandaks äh, on kulusid, mis ei ole hüvitatavad. ka nende probleemidega tuleb tegeleda. kõik reeglid ei ole ju liigselt koormavad. aga tuleb meeles pidada, et riskantsetes valdkondades, nagu näiteks avalik hange, ei peaks komisjon tegelema mitte ainult enda auditiga, vaid äh, peaks andma ka suuniseid liikmesriikide valitsustele ja kohalikele omavalitsustele selle kohta, kuidas reegleid täpselt täita. komisjon väidab äh, kontrollikoja raportis, et suur, äh, suurem osa eriti vigaderohketest projektidest on ainult vähestes liikmesriikides. ma tahaksin äh, teada, millised need liikmesriigid täpselt on. millised on puuduste põhjused ja kas on võetud tarvitusele ka vastumeetmeid nendes liikmesriikides? nüüd komisjoni järgmine vastus ütleb, et regionaal öö, sot-, poliitika sotsiaalasjade ja võrdsete võimaluste peadirektor on korraldanud juhtimis- ja kontrollisüsteemide analüüsi, mille tulemused on ka välja toodud. see puudutab viitesadat neljakümmend viite äh, programmi, tegevuskava ja kahe tuhande kaheksandal aastal töötasid hästi ainult kaheksakümmend üks protsenti nendest. niisiis, paranemisruumi on päris palju veel üks asi, mida tuleks rõhutada, on olukord, kus liikmesriigid asendavad äh, kuul-, äh, mitteabikõlbulikud kulud, mille komisjon on tagasi lükanud, teistsuguste kuludega, mis tegelikult ka ei ole hüvitatavad. ma tahaksin teada, kui palju nendest äh, mittehüvitatavatest kuludest jäi välja Euroopa Liidu finantseerimisest kahe tuhandendast kahe tuhande kuuenda aastani. ma sooviksin seda infot, sest minu arvates oleks see väga oluline ja võimaldaks meil parandada ka seda arvamust, mille üle me täna arutame. proua Kadenbach. aitäh, proua esinaine ma soovin nagu eelkõnelejagi rõhutada, et äh, see raport äh, püstitab palju küsimusi ja on väljakutseks meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi jaoks äh, selleks, et me tagaks, et äh, vahendeid kasutatakse korrakohaselt ning korrakohase kasutamise puhul tahaksin ma tulla tagasi selle juurde, mida ütles härra Olbricht, ma arvan, et me peame oma sõnavalikus olema väga ettevaatlikud. mitte üksnes selles osas, mis puudutab äh, sõnade juriidilisi tähendusi, vaid äh, ka selles osas, millist mõju me väljaspoole avaldame. selle raporti äh, ülesandeks on näidata, kuidas vahendeid kasutatakse ning see peaks andma panuse pettuste vältimisse. aga eh, teel sinna on meil väga pa-, oleme tuvastanud väga palju eh, rikkumisi ja avalikkus eh, näeb seda tihti nii, et kõik need rikkumised, millest on juttu, on pettused. ma arvan, et me peame väga tähelepanelikud olema selles osas, et me teeksime vahet nende kahe asja vahel ning et raportöör ei ole äh, seda nii sõnastanud alati, et ta on mures, et äh, rikkumiste arv on suurenenud. see on äh, märk sellest, et meie kontrollisüsteemid toimivad ja eesmärk loomulikult on, aga see on ebarealistlik, et meil ei oleks ähm, pettuse juhtumeid, aga kui tegemist on ähm, rikkumisjuhtumiste suurenemisega, see näitab, et ähm, kontrollisüsteemid toimivad ja see on väga oluline. ma tahaks raportööri tänada ja olen tema poolt öelduga suures osas nõus, aga ma palun, et äh, see, mida siin arutelus välja toodi, et äh, paremini klassifitseeritakse neid rikkumisi, et viidatakse sellele, et see, et need defi-, määratlused oleksid selgemad ja rangemad, et liikmesriigid täidaksid klassifitseerimiskohustust ja, ja saaksid seda teha, kuna need mõisted on selgemini määratletud ning üldiselt arvan ma, et meil on vaja rõhutada veelgi seda, et raporteerimissüsteemi tuleks harmoneerida. esimesed sammud on juba tehtud, aga ma arvan, et me tõesti peame tööd tegema selleks, et oleks tagatud andmete võrreldavus, aitäh. Äh, Markus. suur tänu, härra Piiper. aitäh me võime mõisteid defineerida nii, nagu me soovime. Ehm, raportööri tehtud töö on hea, ma olen ka selle poolt, et me eristaksime asju, aga tegemist on siiski rikkumistega, rikkumisi on üksteist protsenti, rohkem puudutab see struktuurifonde ning selle üheteist protsendi puhul tuleb öelda, et äh, eelkõige vastutavad nende eest kolm riiki ja need riigid on ka ära toodud. kahjuks on äh, asi nii, et äh, neid riike ei nimetata esimest korda, vaid äh, neid on vaja olnud nimetada korduvalt ning me peaksime olema julged ja tegema võib-olla ühe uue järelduse sellest, et äh, kui midagi ikka ja jälle valesti läheb, kui kõigil kahekümne seitsmel liikmes, kõike, kõiki kahekümne se-, et siis me ei peaks mitte kahtekümmet seitset liikmesriiki karistama rangemate meetmetega, vaid komisjon ja need liikmesriigid, kellel on ikka jälle probleeme, peaksid äh, kahepoolselt seda asja mm, lahendama. meil peaksid olema erimeetmed äh, nende riikide jaoks, kes äh, ikka ja jälle silma torkavad selle poolt. ja me võiksime struktuuripoliitikas olla palju tõhusamad mm, me ei tohiks äh, ülejäänud Euroopat karistada selle eest, et äh, mõned äh, probleeme tekitavad. ma teen sellise ettepaneku ka, sellise muudatusettepaneku. suur tänu, keegi teine sõna enam ei soovi. ma kõneleksin ka nüüd tavasaadikuna siin. me räägime ju siin pettustest siin raportis ja tuleb tuleks siin selgelt öelda, et me peaksime, e, e, e, et probleemiks võib olla ka kohtusüsteem teatud liikmesriikides. mõningate uute liikmesriikide puhul on petuskeemid seotud ka kohtusüsteemiga. poliitika poole pealt võib-olla tuleks mainida läbipaistvust, mis on minu arvates väga oluline et see süsteem oleks võimalikult läbipaistev, siis väheneb ka pettuste arv. me ootame nüüd lõppraportit, hääletame jaanuaris ja kui kolleegid soovivad esitada muudatusettepanekuid, siis on teil üks nädal selleks, tähtaeg on kümne, kümnes detsember kell kaksteist. palun. suur tänu esimees, ma soovisin tänada kolleege ja rõhutada, et täna kõneldu on vägagi kooskõlas minu esitatud raporti projektiga. ma üritan siin sõnast, üritasin siin sõnastust te, sõnastada kõike väga üldiselt, et üksikasjad lisanduksid hiljem ma ei soovi siin eriti palju aega kulutada, aga ma kordan, kõik, mis siin täna öeldi, on vägagi kooskõlas minu enda eesmärkidega selle raporti asjus. ma ootan niisiis teie muudatusettepanekuid, te võiksite mulle võib-olla kirjutada, kas te soovite raportit detailsemaks muuta, aga ma olen valmis teiega koostööks. suur tänu! nüüd võime me edasi minna punkti üksteist juurde, see on aastaaruanne Euroopa Investeerimispanga kohta. proua Kreel. aitäh, ma ei pea rääkima siin nüüd pettustest ja vigadest, vaid ma võin rääkida sellest, et me saame Euroopa Investeerimispanga aastaaruandest teavet selle kohta, kuidas see pank Äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, edendab lisaks nendele rahadele, mida meie anname mm, piirkondadele ja riikidele äh, ja Euroopa Investeerimispank annab laene, tege-, põhimõtteliselt on mul ainult üks märkus Äh, see raport on äh, äärmiselt äh, detailne, aga ühtekuuluvuspoliitika kohta on seal suhteliselt vähe infot, hoolimata sellest, et rohkem kui nelikümmend protsenti kogu laenudest läheb nii-öelda konvergentsi piirkondadesse ning Euroopa Investeerimispanga ühendumus viimastel aastatel on järjest suurenenud, kui tegemist on ühtekuuluvuspoliitika toetamisega ning see jääb ka edaspidi niimoodi eriti arvestades majandus- ja rahanduskriisi, kus Euroopa Investeerimispank on äh, täiendavalt miljon, miljardeid äh, välja antud ning äh, see ei ole nüüd osa sellest raportist, aga ma siin tahaks rääkida sellest, et äkki me võib, teha ettepaneku, et äkki me kutsume kokku siia ka Euroopa Investeerimispanga esindaja, et ta teavitaks meid täpsemalt sellest, mida Euroopa Investeerimispank teeb. mul on raportis see kirjas, aga mind tõesti huvitaks, et kuidas toimib see riski jagamise rahastamismeede. mind huvitab see väga, me teame, et Jaspers äh, teeb tööd, me teame, et Euroopa Investeerimispank osaleb väga palju ja selles ja aga praktilisi kogemusi meil eriti palju ei ole, me oleme sellest paar korda siin komisjonis rääkinud, nii et kui võimalik, siis me võiksime kutsuda külla Euroopa Investeerimispanga esindaja ja meil oleks sellest kindlasti väga palju kasu üldiselt ma arvan, et äh, minu Euroopa Investeerimispanga esindaja to-, tegevus toi-, toetab meie tööd väga hästi, eriti mis puudutab äh, VKE-de toetamist laenudega. Äh, selles vallas on Euroopa Investeerimispangast väga palju kasu, see on, tema tegevus on väga e-, eeskujulik. nii et tegemist on väga lühikese arvamusega, aga see on väga positiivne arvamus Euroopa Investeerimispanga töö, tegevusest. sellega ma praegu lõpetaksingi, kui, kui kolleegidel on soovi midagi täiendada ja teha muudatusettepanekuid, siis äh, väga tore, kui te seda teete. ma ise ka vaatan, et äkki ma veel lisan siia midagi koostöös Ehm, eh, tulenevalt eh, sellest, mida me oleme täna kuulnud, nii et ma ootan huviga kolleegide märkuse. Sean Kelkis. suur tänu, härra Kelly. suur tänu. mina olen Rahvapartei variraportöör ja tuleb öelda, et ma kõigepealt, eh, et ma tervitan seda proua Kreeli tasakaalustatud dokumenti ja me võime olla ka väga tänulikud selle üle, et Lissaboni lepingu artiklid kuusteist ja üheksateist annavad võimaluse riski rohkem jagada. Äh, ja see on praegustel aegadel eriti oluline. võttes arvesse finantssektori probleeme ja seda, et need on üle kandunud ka reaalmajandusse, dominoefektina äh, ning tulemuseks on ettevõtete häving ja töökohtade kadumine äh, ja krediidi äh, puudumine. Äh, palju tõendeid on selle kohta, et plaanid on luhta läinud lihtsalt krediidi puudumise tõttu. see puudutab eriti väiksemaid piirkondi. äriplaanid on lihtsalt pandud äh, Äh, seisma ja siin saab mängida EIB, EIB-s äh, võtmerolli. märtsis eraldati kolmteist, kolmkümmend, nelikümmend miljardit äh, VKE-dele. aga, ja, ja see oli väga oluline, aga kui investeerimispank pii-, pea-, et et Euroopa Investeerimispank peab piisavalt andma laenusid väikestele ettevõtetele nagu väikese, väikesed poed, talud ja nii edasi. Äh, sest äh, nad on äh, Euroopa majanduses kriitilise tähtsusega, aga ma olen mures, sest on tõendeid, et nii päris ei juhtu. ja on tõendeid ka selle kohta, et teatud pangad kasutavad investeerimispanga fonde ära pigem enda tegevuse taastamiseks ja kasutamiseks samuti tahaksin ma kiita investeerimispanka oma juhtumistruktuuri eest. võrdlemisi madalad kulud ja võrdlemisi suured äh, kapitalisummad äh, on seal võrreldes mõningate teiste pankadega, äh, mille juhtimisstruktuur on põhjustanud meile palju probleeme. samuti EIP eraldas kahe tuhande kaheksandal aastal peaaegu kaksteist miljardit äh, teadmiste äh, kolmnurgale innovaatika, haridus ja teadus. kui, kui aga me soovime olla edaspidigi tõhusad, siis innovatsiooni tuleks rohkem rahastada. sest läbi selle saame me kõige rohkem kasu, mitte äh, hariduse või teaduse tasemel. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et proua Krell on siin välja tulnud täiesti õiged märkused investeerimispanga kiituseks, mis on tegutsenud tõhusalt läbi tõukefondide, eriti riikides nagu näiteks Poola, kellel on probleeme. EIP on olnud katalüsaatoriks eriti äärepoolsematel aladel ja ma esitan terve rea väikeseid muudatusettepanekuid, mis on pigem öö, lisandiks öö, suurepärasele proua Kreeri raportile. suur tänu, härra Kodmanis! aitäh, esinaine! ma tahan ka rõhutada artiklit kolmkümmend kuus ühtekuuluvusfondi määrusest. meil on olemas tuhat kaheksakümmend kolm numbriga määrus aastast kaks tuhat kuus, mis räägib Euroopa Investeerimispanga ja investeerimisfondi osalemisest ühtekuuluvusfondi tegevuses ja ka teistes piirkonna tasandi küsimustega tegelevates fondides ega seal on kirjas, et Euroopa Investeerimispank liikmesriikide nõudel osaleb kõikidel tasanditel, tegevusprogrammides, põhiprojektides, suurprojektides, ning aitab rahastada era- ja avaliku sektori programme. ma tahan öelda seda, et meie seisukohast, kui me vaatame selle panga tegevust, siis me peame vaatama seda, millal Euroopa Investeerimispank on otseselt mänginud tähtsat rolli Euroopa Investeerimisfondis ma tean, et äh, investeerimispangaga on sõlmitud äh, leppeid ja Euroopa Investeerimisfond on siis see, kes äh, on, kes tegeleb nende vahendite kokku kogumisega ja teinekord saab täiendavaid garantiisid investeerimispangalt. meie jaoks on asjas aga ainult üks huvi nimelt, kas projektide elluviimine on paranenud praegu nende garantiide najal või mitte? juhul, kui selline süsteem on mõjus, siis milliste programmide puhul ta omab mõju, milliste riikide puhul tal on tulemuslikkust ette näidata ja milliste puhul mitte? ja selge on see, et Euroopa Investeerimispank peab ka osalema nende probleemide lahendamises, sest äh, ma, minu meelest, äh, kui me vaatame, et äh, investeerimispanga ja investeerimisfondi koostoimel on programmide tulemused paremad, siis peaksime meie näiteks pöörduma komisjoni poole, et Euroopa Komisjon teeb ettepanekuid veel täiendavate struktuuride loomiseks äh, rahaliste vahendite kogumisel. me saaksime paluda pangal näidata meile statistikat, muidugi mitte avaldada mingeid isikuandmeid, aga lihtsalt näidata üldist statistikat ja siis me saame ka rohkem teavet toimuva kohta, aitäh! suur tänu, härra Kodmanis! omalt poolt lühidalt tahan öelda seda, et minu meelest on Konstantse Kreeli poolt välja pakutud idee igati hea, et me peaksime hõlmama ka investeerimispanga investeerimisfondi selge on see, et viimastel aastatel on Euroopa finantsinstitutsioonid tõesti hakanud osalema territoriaalses ühtekuuluvuspoliitikas ja seda mitte sel moel, et nad lihtsalt annavad laenu, tagamaks siis võimalust kaasrahastatavate projektide elluviimiseks, aga ka sel moel, et nad on osutanud tehnilist tuge ja andnud äh, finants, äh, pakkunud finantsnõustamist tahan öelda ka seda, et lisaks Euroopa Investeerimispangale on oluline ka Euroopa Regionaalarengu ja Regionaalarengu Pank ja mõned teised institutsioonid. aga tõesti, esimest korda nüüd me läheme madalale tasandile, vaatame piirkondadesse, konkreetselt linnadesse ja suur tänu suur tänu, Konstantse, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes detsember ja raportit hääletame jaanuarikuus. kas te soovite midagi lisada, proua Kreel, kui ei, siis läheme edasi kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, see on Lambert van Nistelrooy raport. Uh, and... see räägib uh, teaduse ja innovatsiooni rahastamisest läbi regionaalarengu fondi ja seitsmenda raamprogrammi. suur tänu. tegemist on äh, pigem sellise vahearuandega selle kohta, millises, millega me täpselt siin tegeleme ja millises suunas me soovime edasi liikuda raporti koostamise eel. tegemist on siis see rakendusraportiga, see ei ole päris tavaline raport siis. rakendusraport uurib, kuidas Euroopa õigustikku on kohapeal ellu rakendatud. siin on minu arvates huvitav vaadata kuidas erinevad valdkonnad sobituvad regionaalpoliitikasse, antud juhul siis teadus ja innovatsioon? ja seitsmes raamprogramm. me ei ole nende kahe poliitikavaldkonna sünergiale minevikus eriti keskendunud. ma mäletan, et kui esitleti esimest korda seitsmendat raamprogrammi, viidi sinna sisse ka regionaalne mõõde pealkirja all regionaalsed teadmised. toodi sisse siis side regionaalse mõõtmega, regionaalse mõõtme ja teadus- ja arendustegevuse vahel. milline on siis olukord praegu? meil on tarvis analüüsida seda, milline on olukord tegelikult. mis on toimumas ma ei pea teid ju veenma selles, kui olulised on komisjoni eesmärgid äh, liikumises äh, innovatsiooni ja teadmistepõhise majanduse suunas. Õnneks on hakatud äh, välja arendama integreeritumat lähenemist niisiis see raport siin üritab olemasoleva õigustiku osas vaadata, kuidas seda liikmesriikides on ellu rakendatud. nagu te teate, on olemas rahvus, rahvuslikud strateegilised raamistikud ja tegevuskavad. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sest äh, äh mingisugust üldhinnangut me ju ei anna aga me võime siin vaadata komisjoni aruandeid headest tavadest ja kogemustest, näidetest ja siis tuleb vastata ka küsimustele kõigepealt, kas süsteem toimib? kas see innovatiivne regionaalne lähenemine töötab, toimib, kas ta on loomulikult innovatsioonipoliitika toob uusi teadmisi meie teadlastele ja nii edasi, aga kui keskenduda turgudele, tootjatele, tooteuuendusele ja nii edasi, siis tuleb sisse ka regionaalne mõõde. statistika näitab, et rahastamine ei tule ainult ähm, seitsmendast raamprogrammist, vaid kuuskümmend seitse äh, protsenti rahadest on seotud äh, haridusküsimustega, teadusküsimustega. igatahes ma soovin rohkem uurida, mis toimub kohapeal ja siis see siia sisse kirjutada. raport koosneb kahest osast, esimene osa on analüütiline ja teine tulevikku vaatav. seal me räägi-, ma räägin sellest, mida me oleme uutest arengutest õppinud, üle Euroopa tekivad uued klastrid Londonis, Prantsusmaal, tundub tekkida, tundub, et tekkinud on uue, uut sorti spetsialiseerunud klastrid. mõned nendest keskenduvad ainult siseriiklikele küsimustele, mõningad on, sobivad ka rahvusvahelisele tasemele. ma soovin uurida, millised on meie milline on meie määrustik regionaalpoliitika jaoks ja kas see tõesti võimaldab meil kõige paremal moel tuua lisaväärtust tulevikuks. minu arvates on see ääretult oluline. oluline ei ole lihtsalt kirjutada sellist raportit, vaid oluline on vaadata ka tulevikku. ja äh, öelda positiivselt, et meil on tarvis sünergiat. struktuuripoliitika, regionaalpoliitika, neid on kritiseeritud, et nad ei ole piisavalt äh, tõhusa mõjuga. aga kui siia sisse tuua ka teaduspoliitika, siis sellest oleks kasu. ma soovin sellisele kriitikale vastu astuda, ma soovin leida häid näiteid näiteks Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, mis aitaks kaasa meie aruteludele selle üle, kuidas muuta meie poliitikaid. selline peaks olema siis minu raport, ma ootan teie tagasisidet ITRE komisjon loomulikult huvitub sellest raportist vägagi, seega tuleks välja selgitada, kuidas kõige paremini nendega koostööd teha. aga ilmselgelt meie struktuuri ja regionaalpoliitika vaheline sünergia on Regionaalarengu Komisjoni asi. seetõttu peaksime meie sellega tegelema, loodetavasti te toetate mind. suur tänu, Jan Albrecht, palun! ma tahan rõhutada seda, et kui me võrdleme mitte ainult eesmärke, vaid võrdleme ka meetodeid, siis äh, just see ongi oluline, tuleb tähelepanu pöörata ka meetoditele. Lissaboni strateegia põhines ju alguses avatud koostöömehhanismil. see tähendas seda, et tuli arvesse võtta liikmesriikide ette nähtud tegevuskavasid ühtekuuluvuspoliitika tugineb sellisele ümberjagamise meetodile, mis siis äh, tugineb SKT näitajatest äh, NATS äh, kahe raames. ja tegelikult tulebki uurida seda, kuidas toimub ümberjagamine muuhulgas ka Brüsselis, millised on need teadmised ja kui oluline on just see, et millist territoriaalset mõju see kõik omab. ühtekuuluvuspoliitika sisenes jõuliselt teadusuuringute sektorisse. ja me teame, kuidas see, need teadusuuringud äh, toimivad, kuidas neid läbi viiakse, millist mõju see territoriaalselt omab me teame ka, et on olemas kalduvus äh, paigutada ümber need vahendid, mis praegu on teadusuuringute jaoks ühtekuuluvuspoliitika raames ette nähtud. ma kutsuksin raportööri üles mitte ainult analüüsima sisu ja tulemust, äh, vaid ka seda rakendamise protsessi kui niisugust ja territoriaalset rakendamist, aitäh! No ja nüüd? tundub mulle, et võime oma arutelu otsad kokku tõmmata. tänan Lambert von Nistelrooid tutvustava sõnavõtu eest, loodetavasti saab see üks igati tulemuslik raport olema. aga nagu ma teen ettepaneku, et ma koostan raporti päris lõplikult, teen valmis ja siis alles lõplik hääletamine toimub märtsikuus. tõepoolest, tegemist on väga tähtsa raportiga tegemist on ju sellise ajahetkega, kus kõik vaatavad, millised on ühtekuuluvuspoliitika prioriteedid tulevikuks. ja ma arvan, et me saame tõesti sel moel konkreetselt näidata, kuidas meie panustame tegevuskavasse praegu. suur tänu ja nüüd läheme muude küsimuste juurde, meie päevakorrapunkt number kolmteist kui keegi midagi siinkohal lisada ei soovi, siis äh, tahan teile öelda järgmist. eile märkisid äh, päris mitmed kolleegid ära Euroopa kaks tuhat kakskümmend dokumenti, see on dokument, mida koostab ametlikult Euroopa Komisjon ja tegelikult äh, see on juba ka kättesaadav internetipõhiselt, et avalikkusega, avalikkus saab omad, omalt poolt sellele reageerida kui keegi teist soovib individuaalselt midagi selle komisjoni dokumendi kohta öelda, siis kui te teete seda enne jõule, võib teie seisukoht tõesti ka avaldada mingit reaalselt mõju. kui te avaldate oma arvamust jaanuaris, siis saab juba liiga hilja olla. ma julgustaksin teid seda raporti esimest versiooni alla laadima, seda lugema, sellega tutvuma, seal ei, ei mainita seal on ka mainitud mitmetasandilist juhtimist, nii et meil on ühiseid eesmärke aga võib-olla tõesti võiks kommenteerida seda, kuidas regionaalne poliitika saab osaks sellest juhtimiseks, juhtimisest ja kuidas paremini viia ellu eesmärke. ja edasi järgmine päevakorrapunkt, meie kohtumise järgmine kuupäev. see on kahekümne viies